head kolleegid, palun võtke istet. me tahaksime alustada oma istungiga. Um, I, I, I am starting this session. ma, viimane hoiatus kes, neile, kes soovivad tõlget kasutada. nüüd me alustame istungiga. daamid ja härrad, armsad kolleegid, armsad sõbrad. nüüd on saanud juba traditsiooniks, et Euroopa Parlament on võõrustajaks avatud päevade puhul ja täna me hakkame rääkima Euroopa tulevikust ja sellest, kuidas ühtekuuluvuspoliitikaga võiks Euroopat paremaks muuta. ja ja regioonide komitee president Mercedes Presso ja regionaalpoliitika volinik Johannes Haan on siin minu juures, et teid tervitada eh, ning samuti on meil veel eh, järgmised kõnelejad, Rodi Kratsat Sakaropoulu, kes on siis Euroopa Parlamendi asepresident, Rudi Demott, kes on Vallooni piirkonna minister-president eesistuja poolt ja Euroopa eh, Investeerimispanga president Philip Maistat ja loomulikult ka pöördub meie poole videosõnumiga Euroopa Parla-, Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso. samuti äh, on meil arutelu pärast äh, kõnesid ning moderaatoriks on härra Mark Modžesson, kes on siin siis juhatajaks. nii et kõik, kes soovivad võtta sõna, täitke palun vastavad vormid, millega te sõna võttu taotlete ja andke need meie teenindajatele siin üle. suur tänu teile kõigile, et tulite siia kohale, tahaksin kasutada seda võimalust ka, et avaldada öö, äh, oma imetlust selle üle, kuivõrd oluliseks te peate tulevast äh, ühtekuuluvuspoliitikat. me ei ole kunagi näinud sellist ühtekuuluvust linnade ja piirkondade vahel Äh, kõiki neid, äh, kes on tulnud siia Brüsselisse kohale ja kes soovivad meie tulevikku edaspidi kujundama hakata. tahaksin ka ütelda seda, et kohalikud ja pol- ja piirkondlikul tasemel on äh, suur pühendumus selleks, et võtta enesele kanda vastutus Euroopa tuleviku eest. siin on palju entusiasmi, energiat, Euroopa vajab seda ja just seda on võimalik täheldada tänapäeval Euroopa piirkondades ja linnades. suur tänu, et olete sellist vastutustunnet üles näidanud ja Euroopat nõnda elavdanud. siin Euroopa Parlamendis oleme meie võtnud samuti oma vastutuse kanda, oleme pannud paika institutsionaalse makro öö, majandusliku raamistiku, mis aitab edendada Euroopa majanduse konkurentsivõimet. kuid me oleme veendunud ka selles, et Euroopal on tarvis struktuurireforme ning arengupoliitikat Euroopa ühtekuuluvuspoliitika on arengupoliitika, mis äh, adak-, adekvaatses makromajanduslikus ja finantsraamistikus on võimeline oma täielikku mõju avaldama. Lissaboni lepingus on Euroopa integratsiooni põhimõte paika pandud ja selle põhimõtte kohaselt on ühtekuuluvuspoliitika kõikide Euroopa kodanike poliitika. kuid loomulikult see poliitika peab edenema ka piirkondades peame pöörama rohkem tähelepanu tulemustele ja see ei ole mitte ainult ühtekuluvuspoliitika väljakutse, vaid see on kõikide Euroopa poliitikate jaoks vajalik, mida Euroopa liikmesriikide piirkondlikel ja kohandlikel tasanditel arendatakse. see hiljutine majandus- ja rahanduskriis on Euroopas kujundanud uue majanduskeskkonna ja me peame hoolitsema selle eest, et lõpuks oleks see olukord parem me peame mahajäänud piirkondi mobiliseerima ja samuti peame kasutama ära võimalusi, et edendada konkurentsivõimet. koostöö kaudu me saame ühendada paremini äh, innovatiivsemaid piirkondi ja neid piirkondi, kus on tarvis järele jõuda ja me peame arvestama ka globaalset konteksti. kuigi Euroopa territoriaalne mm, koostöö on väga oluline, on see oluline ka äh, globaalses dimensioonis. meil on puutumatu potentsiaal, see, äh, see potentsiaal on võimalik vallandada, kui me Euroopa Äh, poliitikaid paremini rakendame ja piirkonde, piirkondi paremini koostööle ergutame. Euroopa arengu harmooniat on võimalik saavutada siis, kui kõik territooriumid kõikjal Euroopas äh, kasutavad kõige paremini oma potentsiaali ära ja teevad koostööd teistega selleks, et saavutada Euroopa kahekümne, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke ja majanduskasvu. armsad sõbrad, me oleme eh, tulevast ühtekuuluvuspoliitikat eh, juba arutanud sellest saadik, kui toimus vastav foorum kahe tuhande seitsmendal aastal septembrikuus ja nüüd on eh, komisjon esitamas viiendat vastavat aruannet ja ka öö, selle konsultatsiooniperioodi eh, ideed on sellesse kätketud. Euroopa Parlamendis hakatakse seda teemat arutama ka sel nädalal ning me peame mõistma, et Euroopa kasvu, eh, kasv saab olema eh, lähiaastatel just nimelt pakkumisepõhine ning meie poliitikad, sealhulgas ka ühtekuuluvuspoliitika, on väga olulised selleks, et aidata Euroopas viia läbi struktuurne muudatus, mis on pikaajaline protsess nüüd aga tahaksin anda sõna regioonide komitee presidendile proua Mercedes Pressole äh, avasõnavõtuks, suur tänu. aitäh proua Hübnerile asepresident äh, proua Gratsat Sagaropulu, daamid ja härrad. härra äh, Demott, härra Demaštat. tere tulemast kaheksanda Euroopa regioonide ning linnade nädala avamisele ning äh, samuti kaheksandale regioonide komitee plenaarsessioonile. Teie siin viibimine täna ja need äh, ülejäänud kuus tuhat äh, osalejad saja kolmekümnel erineval seminaril sel nädalal tähendab seda, et regioonid ja linnad on Euroopa jaoks olulised ning äh, et Euroopa on oluline nendele regioonidele ja linnadele. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, konkurentsivõime ning äh, koostöö ja sidusus, äh, need lisavad meie ettevõtmisele ambitsioonikust ning samas äh, annavad neile, kes töötavad regioonidele ning linnadele võimaluse rääkida neile olulistest teemadest avatud äh, ostepäevade kontekst äh, on äh, sel aastal väga selge, meil on järgmiseks kümneks aastaks selge visioon, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. see peaks aitama meil välja jõudma kriisist, mis tabas meid vaid kaks aastat tagasi, kuigi see aeg tundub olevat pikem. ma ei tahaks olla pessimistlik, pigem realist. kriis ei ole veel möödas ja kõige halvema vältimiseks on meil vaja riigi poolt sekkumist ja enamike regioonide ning linnade puhul on eelarve seis vägagi pingeline. paljud kaotasid töökohad, tööalane ebakindlus on suur ja siin ongi sekkumine vajalik kui me vaatame viimaseid uuringu tulemusi, siis teises kvartalis kahe tuhande kümnendal aastal iga tööko-, loodud töökoha kohta kadus kaks töökohta ja meie kohalikul või riiklikul või Euroopa tasandil valitud saadikud peame tagama äh, selle, et me kodanike muresid arvesse võtaks, nii et meil peab olema siin äh, ka mänguruumi, ükskõik kui piiratud see ka poleks, me peame suunama oma pilgud tulevikku kahe tuhande kahekümnendale aastale ning aitama neid, kes kõige enam meie abi vajavad, me ei pea siin muut-, muidugi muutuma melodramaatiliseks, sest äh, mitmeid võimalusi on näiteks äh, keskkonnasõbraliku ma-, sõbralikus majanduses ning äh, teadmistepõhises majanduses. kuid meid ignoreerida häirekella mitmetest valdkondadest, me näeme, et Äh, ka demokraatia mitmetes riikides on ohus, me peame tagama sidususe regioonide vahel, see on aluseks rahulikule kooseksisteerimisele Euroopas. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia peab saama täiendust konkreetsetest poliitikatest ning samuti ka korralikust rahastusest selleks, et neid konkreetseid eesmärke ka täita näiteks ühtse turu akt, eelarvepoliitika ülevaatamine, aruka tööhõive kava ning maaelu arengukava ning ka viies ühtekuuluvusraport. nii et kõik need ettevõtmised äh, saadavad välja signaale Euroopa Liidu olulisusest ning tegudest selles vallas, kõiges selles, mis puudutab ka eelarve seisukorda kahe, pärast kahe tuhande üheksate-, kolmeteistkümnendat aastat. nii et on aeg öelda selgelt seda, mida meie ootame sellelt keskse tähtsusega perioodilt, me tahame, et meie häält kuulda võetaks, tahame esitada uusi ideid ja me peame olema kaasatud sellesse protsessi juba algusest peale. Lissaboni strateegia luhtumine on tingitud äh, selle ebaadekvaatsest juhtimisest. Euroopa ei saa endal lubada seda, et ta ei kuula enam regioone ja linnu. meie hääl, mis on ka teie hääl, seda peab järgnevatel päevadel kuulda võtma. Need üle saja seminari ja töötoa ning üle äh, saja ajakirjaniku, kes on äh, regionaalset meediat tulnud Brüsselisse esindama, kõik peavad selle tagama. ja loodan, et nende kõigi nädal äh, kulgeb vägagi viljakalt. ja tahaksin tänada selle võimaluse eest välja öelda see, mida meie ootame Euroopalt ning mida Euroopa meilt ootab. tahaksin kasutada seda võimalust, et välja tuua kolm aspekti. esiteks, me ei ole kindlasti äh, naiivsed, meil on tegemist viienda ühtekuuluvusraporti perioodiga. ja kui me räägime tõepoolest ühtekuuluvuspoliitikast kõigile regioonidele, nii nagu me loodame, siis me ei tea täpselt, millised on nõukogus äh, eelarvealased läbirääkimised, finants ministrid peavad teadma, et ühtekuuluvuspoliitika vahendite kärpimine ei ole meie meelest põhjendatud samm. meil on vaja argumente, mis oleksid enam kui lihtsalt äh, arvutused ja neid argumente on äh, just regioonidel ja linnadel kõige lihtsam esile tuua, kes siis, kui mitte meie, saame rääkida Euroopa Liidu rahastuse olulisusest koha peal ja me peaksime igati kaitsma selle poliitika tulemusi. teiseks, nii nagu regioonide komitee on mitmel korral rõhutanud, Euroopa ühtekuuluvuspoliitika ei saa olla ainult liikmesriikide poliitika koordineerimine see kõik sõltub äh, ka põhiväärtustest kinnipidamine, integratsioon erinevate äh, institutsioonide ning äh, sotsiaalsete partnerite vaheline koostöö, see peaks hõlmama kõiki valitsustasandeid. nii nagu viimased hinnangud näitavad, need põhimõtted on tõhusamad kui üksikud äh, eraldiseisvad poliitikad, mis keskenduvad ainult ühele või teisele valdkonnale. ei ole juhuslik, et Lissaboni leping näeb ette selle, et äh, me ei tohi kõrvale jätta kindlasti ka territoriaalset mõõdet. kolmandaks, ei piisa meie sellest, et äh, meie teadmised ja meie sõnumid oleks piiratud mingite väikeste rühmadega, kes on kõige enam selle tööga seotud me ei tohi äh, Euroopa Liidu eeliseid hoida mingites piiratud rühmades. Euroopa ühtekuluvuspoliitika peab neid hüvesid levitama ja esile peab tulema ka see kohalik äh, dimensioon ehk Euroopa minu regioonis, Euroopa minu linnas. see hõlmab umbes kahtesajat kuutekümmet seminari ja teisi sündmusi mida korraldavad äh, linnad ja regioonid, kes on partneriks nendel avatud uste päevadele. kuid teha saab muidugi veelgi enam. peame vaatama igal aastal uuesti neid päevi korraldades, kuidas me saame seda ettevõtmist veelgi täiustada, niikaua kuni Euroopa muutub oluliseks kõigi silmis. Jacques Delors ütles, et Euroopa on nagu äh, jalgratas, et kui sa edasi ei vänta, siis, ähm, siis kukud. regioonidel ja linnadel on piisavalt energiat ning piisavalt ideid selleks, et Euroopat edasi viia ja ma arvan, et me peaksime selle kindlasti kaasa minema. meie debatt täna ja järgnevatel päevadel toob endaga kaasa kindlasti mitmeid kasulikke tulemeid, mitte ainult äh, regioonidele ja linnadele, vaid kogu Euroopale benvenuti a lavorare con noi. Ah, suur tänu Mercedes Pressole ja järgmisena annan sõna Johannes Haanile, regionaalpoliitika volinikule, palun, teil on sõna. suur tänu, proua Hübner, austatud kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, tervitan teid äh, kaheksandal regioonide ja linnade Euroopa nädalal Brüsselis ja mul on hea meel näha siin mitte ainult kohalike omavalitsuste, valitsusväliste organisatsioonide ja mittetulundusühingute esindajaid, vaid ma tervitan siin ka meedia ja äriringkondade esindajaid. veel kord tere tulemast äh, avatud uste päevadele ka kodanikele Brasiiliast, Argentiinast, Venemaalt, Argentiinast ja mujalt, ka nemad on üles näidanud suurt huvi regionaalpoliitika vastu Euroopa Liidus, eriti selle vastu, kuidas seda rakendatakse. kõigi teie entusiasm näitab, kuivõrd populaarne on äh, see üritus, meil on Brüsselis üle kuuesaja seminari ja kohalikel tasanditel ka üle kahesaja kuuekümne seminari tänase aasta teemaks on äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia. me kõik teame, et Euroopa on silmitsi finantskriisi mõjudega ja majanduskeskkonna taastumine on habras. meil ei ole põhjust enesega rahuloluks, vaid me peame rohkem pingutama, et luua töökohti, äh, konkurentsivõimet ja me peame kakskümmend kakskümmend reformi strateegiale hoo sisse andma niimoodi, et meil oleks äh, arukam, kaasavam ja rohelisem majandusmudel. regioonidel ja linnadel on võtmetähtsusega roll mängida. et saavutada kakskümmend kakskümmend eesmärke Euroopa Liidu tasemel eriti mis puudutab keskkonna ja kliimaeesmärke, kahekümneprotsendilist vähendamist või ka majanduslikke eesmärke ja vaesuse vähendamise eesmärke, siis meil tuleb need eesmärgid äh, tandada kohalikule tasandile, igal regioonil on oma roll mängida, et seda suurt äh, ambitsiooni äh, tõesti saavutada. meil tuleb keskenduda kohalikel tasanditel praktilistele meetmetele ja avatud uste päeval ongi meil võimalik äh, järele mõelda selle üle, kuidas teha paremini koostööd omavahel ja kuidas parandada koostööd äh, avaliku ja erasektori vahel. nagu te teate, siis me tuleme järgmisel nädalal välja ühtekuuluvusraportiga. me toome seal välja ettepanekud äh, ühtekuuluvuspoliitika tuleviku arengu kohta. me teeme ettepanekuid, kuidas äh, regioonid saaksid paremini toime tulla järjest muutuvas äh, majandusraamistikus. avatud uste päevadel on teil võimalus öelda, millist ühtekuuluvus regionaalpoliitikate tulevikus soovite. meie omalt poolt täname kõiki regioone ja linnu nendepoolsete ettepanekute ja panuste eest. täname ka Euroopa Parlamenti, kelle raportid on olnud väga kasulikud sel järelemõtlemisperioodil. ja ma tahaksin tänada ka Belgia eesistujad, kes on seda poliitika valdkonda väga professionaalselt käsitlenud ja on aidanud äh, meil äh, minna edasi määruste rakendamisega järgnevatel aastatel avatud uste päevad näitavad ka, et Euroopa tugevus äh, on mitmekesisuses, aga meil on vaja arukat koordineerimist ja rahatus, rahastamist. olles olnud äh, volinik äh, lühikest aega, on minuni jõudnud mitmesugused innovatiivsed ideed ja ühtekuuluvusprojektide ideed, mitmed nendest ka teostuvad. kasutage avatud uste päevi ka selleks, et õppida teistelt ja ma soovin teile suurepäraseid avatud uste päevi Brüsselis täna. suur tänu, äh, härra volinik. nüüd ma palun äh, Rodi Kratsa Euroopa Parlamendi asepresidendil sõna võtta Monsieur le commissaire, ah, pardon. Monsieur le commissaire. härra volinik, äh, lugupeetud härra Haan, regioonide komissee, komitee president proua Presso Euroopa Investeerimispanga direktor härra Maistad, Valloonia regiooni president härra De Motte Euroopa Parlamendi Regionaalarengu Komisjoni president proua Hübner, kolleegid parlamendisaadikud, daamid ja härrad. on suur au viibida täna siin teie ees Euroopa Parlamendi asepresidendina selleks, et esindada meie institutsiooni ja presidenti Jerzy Buzekit äh, algaval avatud uste nädalal. see kõik sai alguse kahe tuhande kolmandal aastal ning äh, seda üritust korraldasid äh, koos äh, regi-, regionaalasjade peadirektoraat ning regioonide komitee koostöös kahesaja neljakümne nelja regiooni ning linnaga kolmekümne kolmest erinevast riigist ja sellel on kindlasti mitmeid eeliseid. meil on võimalik äh, täiesti erakordsel viisil arutada regionaal- ning ühtekuuluvuspoliitika teemadel, kuid samas ka mõista paremini Euroopa Liidu regioonide, Euroopa regioonide rikkust ning potentsiaali. ühtekuuluvuspoliitika on üks Euroopa Liidu põhieesmärkidest, Euroopa ettevõtmise põhieesmärkidest. selleks, et Euroopa Liit muutuks äh, käegakatsutavamaks, peame me väljendama Euroopa Liidu solidaarsust ja see ongi ühtekuuluvuspoliitika üheks eesmärgiks, selleks, et aidata kaasa sotsiaalmajanduslikule arengule äh, vähem arenenud regioonides pöörata tähelepanu säästvale arengule, konkurentsivõimele ning edendada integra-, eh, sotsiaalset integratsiooni. erinevate laienemiste tagajärjel on ühtekuuluvuspoliitika kohanenud uute sotsiaalmajanduslike reaalsustega erinevustega erinevate regioonide vahel, äärepoolsemad regioonid, samuti endised tööstuspiirkonnad, tihedalt ning harvalt asustatud ähm, regioonid. ja see kõik lähendab Euroopa Liitu kodanikele ja pakub erinevaid võimalusi partneritega, partneritele koostöö tegemiseks Euroopa Liit on kõigile nähtav ning äh, kättesaadav ja ühtekuuluvuspoliitika on üks parlamendi lemmikpoliitikatest. Euroopa Parlament on isegi märkimisväärselt kaasa aidanud ühtekuuluvuspoliitika ülesehitamisele kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani näiteks soodustades riikidevahelist koostööd ning regioonidevahelist koostööd ning samuti rõhutades erinevate vahendite kasutamise tõhusust töökohtade loomisel, keskkonnakaitsel ja samuti unustamata muidugi ka innovatsiooni tähtsust, loovuse tähtsust ning võrdsete võimaluste ning sotsiaalse integratsiooni tähtsust. viimane väljakutse oli majanduse vallast majanduskriisiga toimetulemine ning äh, uute programmide rakendamine selleks, et äh, mobiliseerida kõiki vahendeid ja ressursse, mis aitaksid äh, tõhusalt taaskäivitada majandust nii riiklikul kui regiooni tasandil Euroopa Parlament koostas raporti ning hääletas ka resolutsiooni osas, mis puudutas regionaalpoliitika panust majandus- ning finantskriisi äh, vastasesse võitlusesse, eesmärk kaks ja ise regionaalasjade komisjoni liikmena samuti selle teema raportöörina sain panustada selle olulise algatuse sündimisel kaasa aidata. daamid ja härrad, kahe tuhande kümnenda aasta avatud uste nädal on äh, suunatud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale konkurentsivõime, koostöö ning ühtekuuluvus kõigile regioonidele. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kutsub üles arukale majanduskasvule, mis oleks jätkusuutlik, solidaarne ning ambitsioonikas ühtekuuluvuspoliitika rakendamine on möödapääsmatu selleks, et õnnestuks täita kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, nii nagu ütles härra Bonondi oma raporti esitlusel, on kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kinnituseks sellest, et ühtekuuluvuspoliitika on üks Euroopa Liidu prioriteetsetest valdkondadest ning äh, tõukefondid äh, on üliolulised selleks, et saavutada Euroopa Liidu eesmärke, eriti just sotsiaalse kaasatuse vallas. ja sellest järeldub, et regioonide mõõdet peab arvesse võtma kahe tuhande, ka Euroopa Liidu eelarve ülevaatamise aspektis kui me soovime tugevat Euroopa Liitu, mida rahastatakse piisavalt, siis me peame lähtuma just regioonide vajadustest ning ambitsioonidest, selleks et saavutada majanduslik, sotsiaalne ning territoriaalne ühtekuuluvus. nii et meil oleks äh, võimalik seda kõike koordineerida ka riiklike e eelarvetega, selleks et paremini oma eesmärkidele jõuda. samuti peaksime rõhutama, kuivõrd oluline on paindlikkus selleks, et paremini kohaneda regiona-, regioonide omapäradega ning toetada regioone nende jõupingutustes, nende konkreetsete probleemide, sotsiaalmajanduslike ning territoriaalsete probleemide ületamisel. ja see puudutab ka piiriregioone, äärepoolseid regioone ning eh, erinevate keerukate mägipiirkondade olukorda. peaksime arvesse võtma maa- ning eh, linnapiirkondade erinevust. linnad mängivad tänapäeval väga olulist ja dünaamilist rolli regioonide arengus ja annavad eh, positiivse tõuke ka piirnevatele maapiirkondadele, kuid muidugi on reaalsus keerukas ja erinev riigist riigiti. järgnevad eelarveperioodid näevad ette ka vahendeid selleks, et investeerida linnapiirkondade, linna lähipiirkondade eesmärkidesse, nii et see lähenemine oleks integreeritum see partnerlus, millel on äh, kohalik äh, rõhk, peaks äh, kaasa aitama ühtsete Euroopa Liidu eesmärkide saavutamisele. paljud nendest väljakutsetest, mis meie ees täna seisavad, nad vajavad koordineeritud vastusi liikmesriikidelt, regioonidelt, Euroopa Liidult ja just seetõttu sellised üritused nagu tänane koondavad äh, kohalike omavalitsuste esindajaid, Euroopa Liidu institutsioonide esindajaid, eksper-, eksperte, akadeemikuid, kes äh, tulevad kõikidest Euroopa riikidest ning äh, sellised üritused näitavad, kui tähtis on heade tavade vahetus mis annab lisaväärtuse meie poliitikatele ning mis aitab äh, koostööd tõhusamalt korraldada Euroopa Liidu regioonide vahel. lubage mul lõpetuseks äh, rääkida Euroopa Parlamendi eesmärkidest ühtekuuluvuspoliitika seisukohalt pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat see uus poliitika peaks ette nägema üleminekurežiime, mis võtab arvesse mineviku kogemust ning äh, ka majanduse ja sotsiaalseid tendentse konkreetsetes äh, regioonides, samuti peaks lihtsustama reegleid ühtekuuluvuspoliitikas äh, ning struktuur, tõukefondide läbipaistvuse suurendamist, nii et ka tulemused oleksid käegakatsutavamad. daamid ja härrad sõbrad, teie ideed ja teie ettepanekud on meie jaoks vägagi suure väärtusega selleks, et äh, rakendada tõhusamat äh, regionaal- ning äh, ühtekuuluvuspoliitikat. ma tänan teid teie osaluse eest, teie panustamise eest ja soovin teile kõigile head selle nädala jätku! Next... järgmine kõneleja on minister-president, Vallooni piirkonna minister-president Rudi Demõtt, sõna on teil. Merci, madame la president Mad.... aitäh, regioonide komitee president, regionaalpoliitika volinik, regionaalasjade komisjoni esinaine Euroopa Parlamendis, härra Maestat. minu jaoks on väga suur au esindada Belgia eesistujat kaheksandate avatud uste päevade avaistungil. tegemist on üritusega, millel on sees sügav mõte, kuna ta aitab mobiliseerida erinevaid jõude ja ta on ka juba iseenesest koostöö viljaks regioonide komitee regionaalpoliitikat peadirektoraadi vahel. kakssada nelikümmend viis eh, riik, eh, linna ning eh, regiooni, samuti ka ettevaatluskeskkonna esindajaid ning ähm, tsiviilühiskonna, kodanikuühiskonna esindajaid on selle ürituse osalemisel õla alla pannud. me näeme, et osalus üha suureneb iga aastaga linnad ning regioonid näitavad üles üha suuremat huvi ühenduse poliitikate vastu ja nad mängivad ka väga aktiivset rolli konstruktiivse dialoogi edendamisel kodanike ning Euroopa Liidu institutsioonide vahel. muutes kodanikke teadlikumaks nende väljakutsete osas, mis neid otseselt puudutavad ja muidugi tugevdades oma koostööd ka heade tavade vahetuse abil. minu jaoks on väga suur heameel siin täna viibida, sest Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisperiood on muidugi privilee-, privileegiks kõigile ja meie jaoks tänane üritus tähendab seda, et föderaalasutused saavad suurendada enda nähtavust äh, ka äh, Belgia tasandil ning äh, teadvustada seda, mida nad äh, teevad ning milline on nende roll. ma tahaksin siin pööratagi tähelepanu föderalismile mitte ainult autonoomia osakaalu, vaid igasugust sõltumatust Belgias. kahe tuhande kümnenda aasta avatud uste päevade teema on mulle eriti südamelähedane, konkurentsivõime, koostöö ning ühtekuuluvus kõigile regioonidele. Euroopa Liidu ühtekuuluvus, territoriaalne ühtekuuluvus on üks äh, prioriteetidest Belgia eesistujale. nii et äh, ühtekuuluvuspoliitika tulevik kahe tuhande kolmeteistkümnend, pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat on meie jaoks äh, ülioluline teema. me näeme, et tegemist on üleminekuperioodiga kogu Euroopa Liidus äh, pärast kriisi, mis avaldab mõju näiteks äh, tööpuudusele, ebavõrdsusele ja see kriis on välja toonud ka struktuurilisi nõrkusi Euroopa Liidus. kuid see üleminekuperiood toob endaga kaasa ka vajalikke vastuseid pikaajalistele väljakutsetele, näiteks äh, üleilmastumisele ning demograafilistele nähtustele. ja just äh, seetõttu Euroopa Liidu Nõukogu on rõhutanud seda, et ühtekuuluvuspoliitika jääb enam kui kunagi varem Euroopa Liidu poliitikate keskmesse me peame tagama jätkusuutliku majanduskasvu, mis oleks ühtlaselt jaotunud kogu Euroopa Liidu territooriumile. Euroopa Liidu regioonid ning ter-, ning ähm, linnad aitavad äh, meil jõuda pikaajalistele eesmärkidele, äh, samuti äh, luua enam töökohti ja ühtekuuluvuspoliitika on ka üks põhilistest instrumentidest selleks, et saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid tõukefondide osakaal kindlasti peab jääma vähemalt praegusele tasandile või siis äh, peaksime seda püüdma veelgi tugevdada. see on üks äh, Belgia eesistuja programmi põhiosadest daamid ja härrad, meie tänane kohtumine leiab aset äh, sümboolsel hetkel, kuna tegemist on otsustava hetkega ühtekuuluvuspoliitika jaoks. mõne nädala pärast äh, võetakse Euroopa Komisjoni poolt vastu viies ühtekuuluvusraport. seal on üksikasjalikult analüüsitud äh, selliseid küsimusi, et kuhu oleme jõudnud oma majanduste lähendamisel, milline on regioonide panus Euroopa Liidu strateegiatesse, milline on Euroopa Liidu ning liikmesriikide vaheliste poliitikate suhe ja samuti on juhitud tähelepanu sellele, millised võimalused on ühtekuuluvuspoliitika jätkumiseks ja millisel kujul pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ka Euroopa asjade ministrite mitteametlik äh, kohtumine toimub kahekümne teisel, kahekümne kolmandal novembril Jeežis. ja mina, Belgia eesistuja, tahan kindlasti tagada selle, et oleks tagatud ühtekuuluvuspoliitika ning kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia vaheline seos. tulevane ühtekuuluvuspoliitika peaks kindlasti tagama äh, parema jaotuse temaatiliste ning territoriaalsete algatuste vahel. millised äh, on need võimalused, äh, mis on regioonidel selleks, et vastata suurtele väljakutsetele, mis meie ees seisavad, selleks, et tagada see, et tõepoolest suuda, suudetakse ähm, jõuda põhilistele prioriteetsetele eesmärkidele. ja muidugi on küsimuseks see, millised täpselt on need tuleviku eesmärgid ühtekuuluvuspoliitikas, rääkides siin näiteks teadmistepõhisest majandusest ning innovatsioonist, samuti tööhõive ning äh, oskuste äh, arendamine, jätkusuutlik areng kahe tuhande kahekümnenda aasta põhieesmärgid, mis peaks tagama rohelisema, konkurentsivõimelisema majanduse, mis kasutab ressursse mõistlikumalt. daamid ja härrad, lõpetuseks juhtisin teie tähelepanu sellele, kuivõrd oluline on ühtekuuluvuspoliitika Belgia eesistujale. kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kolmekümnendal, kolmeteistkümnendal aastal keskenduti äh, vahendite tugevdamisele ühtekuluvuspoliitikas. kindlasti on tegemist äh, poliitikaga, mis äh, kujutab endast äh, täiesti selget lisaväärtust Euroopa Liidu jaoks ja me peame selle selliselt ka säilitama. ja seetõttu on praegu kohane juhtida tähelepanu just eri-, regioonidevahelisele koostööle, see oli äh, kõrgetasemelise konverentsi teemaks, mis toimus kolmekümnendal äh, septembril, esimesel oktoobril. tegemist äh, oli justkui detsentraliseeritud variandiga avatud uste päevadest, ma tänan teid kõiki, proua Hübnerit, proua Bressot, härra Haani aktiivse osaluse eest sellele konverentsile seal me rääkisime regioonidevahelisest koostööst ning selle seosest kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ning samuti erinevate koostöövormide äh, edendamisest kohalikul tasandil Euroopa Liidus. nii et äh, daamid ja härrad, Lissaboni leping tunnustab äh, seda võtmerolli, mis on kohalikel omavalitsustel Euroopas tänu äh, lähimuspõhimõttele ning äh, ka tänu erinevatele mehhanismidele, mis on kohalikel omavalitsustel selleks, et kontrollida Lissaboni lepingu rakendamist. ma olen täielikult teie käsutuses ning meie olulises ülesandes pidada dialoogi institutsioonide ning regioonide vahel, võite alati jätma looda Bel-, lootma Belgia eesistujale selleks, et lihtsustada seda dialoogi ja ma tahaksin teid tänada ning soovida teile edu avatud uste päevadeks! aitäh, nüüd annaksin sõna volinik Haanile, et ta saaks sisse juhatada videopöördumise Jose Manuel Barrosolt. suur tänu! president Barroso palus äh, mul teile edastada seda, kuivõrd kahju tal on, et ta ei saa siin täna kohapeal olla. ta peab äh, regioonide kohtumist väga oluliseks just praegusel hetkel, kuid ta saatis, soovis teile saata selle sõnumi video teel daamid ja härrad, armsad sõbrad. ma tõepoolest tahtsin võtta selleaastastest avatud uste päevadest osa nagu ka eelmistel aastatel, kuid kahjuks ma ei saa täna teie juures olla ja mul on sellest tuline kahju. sellepärast ma tahtsin vähemasti teile saata selle sõnumi. Euroopa on viimase kahe aasta jooksul olnud surve all finants- ja majanduskriisi tõttu kuid me oleme lahendusi leidnud. meil on olnud võimalik lahendada probleeme nende juurte juures, me tugevdasime majandusjuhtimist, koordineerisime majanduspoliitikat ja tegelesime ka finantsreguleerimisega ning üheskoos oleme palju saavutanud ning nüüd oleme palju kindlamal pinnal. Euroopa Liidu majanduse väljavaade on parem, kui oodatigi tõesti, majandus on ka pööramas jälle kasvuteele, kuigi tööhõive on siiski liiga kõrge veel, on tõus siiski peatunud. tõsi, on see, et on ebakindlust, aga tõsi on ka see, et me oleme paremas seisus kui paar aastat tagasi. nüüd peame aga hakkama jõupingutusi kiirendama. me peame saavutama tulemusi ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ja suurprojektidega. meie eesmärgiks on saada järje peale jälle sotsiaalse turumajandusega et tagada arukas, jätkusuutlik ja kaasav kasv. Euroopa piirkonnad ja linnad saavad olema Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia võtmetegijateks. Nad mängivad olulist rolli, luues uusi jätkusuutlikke töökohti, investeerides uutesse tehnoloogiatesse, võideldes kliimamuutuse vastu äh,, tagades kõrgetasemelise hariduse, edendades sotsiaalset kaasatust, arendades infrastruktuuri ja sillutades teed aruka territoriaalse ja linnade arengule. Euroopa kahekümnenda, kahe tuhandenda aasta strateegia prioriteetide keskmeks on ka kaks väga olulist Euroopa poliitilist sündmust, mis puudutavad teid otseselt. esiteks toimub Euroopa Liidu eelarve läbivaatamine ning Euroopa Komisjon esitab väga äh, õige varsti oma esialgsed mõtted selles osas ning teiseks toimub arutelu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika osas lähima paari kuu jooksul ning need kaks küsimust panevad meid tõesti proovile. me peame tagama selle, et kulutused on tõhusamad, et kasvab Euroopas lisandväärtus ja et rakendamine on lihtsustatud. muidugi ei ole meil võimalik ignoreerida seda fakti, et eelarvega on kitsas, kuid ma tahaksin ühe asja selgeks teha. ühtekuuluvuspoliitika põhimõtted ei muutu see poliitika väljendab Euroopa solidaarsust, see on ju integratsiooniprotsessi keskpaigas. Äh, ja ühtekuuluvuspoliitika jääb ka Euroopa Liidu poliitikate jaoks strateegiliseks poliitikaks. üheskoos peame otsima sünergiat selleks, et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia oleks edukas. ning sõbrad, ma tahaksin teilt küsida, et teie annaksite meile oma toetuse. see on väga oluline et Euroopa piirkonnad annaksid oma toetuse meie aruteludele, eriti mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat. mida me ta-, saame liikmesriikides teha, mida me saame teha oma kogukondades, me saame arutada solidaarsuse tähtsust, seda, et me peame ka edaspidi olema ambitsioonikad oma järgmise perioodi ühtekuuluvuspoliitika eelarvetes. me peame siis seda dialoogi regioonide ja komisjoni vahel paremaks teha. meil on nüüd võimalik kõiki neid asju arutada, kasutada teie kogemusi, kuulata ära teie plaane nende nelja päeva jooksul ning ma ootan suure huviga, missugused saavad olema teie diskussioonide tulemused, soovin, et avatud päevad oleksid viljakad ja suurepärased. armsad kolleegid kui me mõtiskleme nüüd tulevasest ühtekuuluvuspoliitikast, siis ma tahaksin käsitleda seda, mida ta, mida president Barroso nimetas oma pöördumises. kui me räägime kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgsest ühtekuuluvuspoliitikast, arutelu on väga oluline. see sõnum on selge, siin me ole, me kõik teame, kui tähtis on regionaalse arengu jaoks olnud ühtekuuluvuspoliitika ja me ei ole mingisugust äh, tasuta asju välja andnud, tegemist on investeerimispoliitikaga äh,. me peame hoolitsema selle eest, et me kõikides piirkondades oleks arukas kaasav äh, poliitika ja, ja majanduskasv ja kakssada kolmkümmend miljardit eurot on juba Euroopa kahekümne, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia jaoks ette nähtud Äh, ja me peame kasutama äh, kõiki võimalusi innovatsioonitegevuseks, äh, taastuvenergia, arukas transport, kõik need on väga tähtsad, aga praegusel hetkel ei tohi mitte hoogu kaotada. ühtekuuluvuspoliitika vajab meie toetust, mõned ütlevad, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole väga tihedalt seotud Euroopa Liidu mm, prioriteetidega ja et ressursse jagatakse liiga vähe ja tulevusi on liiga raske mõõta. me peame seda kriitikat väga tõsiselt võtma. meie jõupingutused äh, ühtekuuluvuspoliitikat parandada anna, kannavad vilja ja seda näitab ka meie äh, lähedane aruanne. sellepärast ma usun, et me peame pöörama tähelepanu kolmele tähtsale teemale konsulteerimine, tulemused ja tingimuslikkus. kontsentratsioon on just see, millest president Barroso rääkis, nimelt äh, ühtekuuluvuspoliitika peab aitama meil saavutada Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke ning pean ütlema lihtsalt seda, et selle strateegia ühtekuuluvuspoliitika vahel ei ole mingisuguseid pingeid. mõlema äh, Euroopa kahekümne tuhande kahekümne kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid on kõikide piirkondade jaoks olulised küsimus puudutab äh, ka head majanduspoliitikat seejuures. teiseks, pärast äh, kolme aastakümmet programme peame me olema võimelised seletama maksumaksjatele, mille peale see ühtekuuluvuspoliitika raha läheb ja sellepärast peavad liikmesriigid ja piirkondid, piirkonnad, piirkonnad seadma enesele mõõdetavad eesmärgid. meil peab olema võimalik jälgida äh, programmide edenemist või selle puudumist. see on vastutustunde küsimus, aruandekohustuslikkuse küsimus ja läbipaistvuse küsimus. juhitud, jagatud juhtimine tähendab ka jagatud vastutustunnet ning üleilmne majanduskriis tegi ühe asja väga selgeks me ei saa lahutada rahastamist ja projekte konkurentsivõimest, meie majandused on tihedasti Äh, seotud, väga palju sõltub äh, edusammudest äh, liik-, kõikides liikmesriikides ja sama halvad on möödalaskmised. ning terve rida tingimusi peavad olema täidetud selleks, et investeeringud oleksid tõhusad daamid ja härrad, loomulikult on ka terve rida teisi tähtsaid äh, asju, mida tuleb arvesse võtta. näiteks linnadele tuleb anda olulisemat rolli, nii nagu juba siin täna on mainitud. programmide rakendamine peab olema lihtsam ja tõhusam. kuidas tuleb hoolida seda selle eest, et ühtekuuluvuspoliitika äh, oleks pööratud ka nende poole, kes on maha jäänud ja et nemad saaksid võrdselt osaleda. Need asjad on olulised selleks, et ühtekuuluvuspoliitika oleks õiglane ja mõttekas kõigile tulevikus. ühtekuuluvuspoliitika lõpuks sõltub ju meie ühisest võimest meet-, veenda liikmesriikide valitsusi ja ka kriitikuid selles, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole sisuliselt muutunud, kuigi muutunud on väga, muutumas on väga olulised osad tema rakendamisest, suur tänu! armsad kolleegid, nüüd kutsun äh, sõna võtma Philip Maistati, Euroopa Investeerimispanga presidenti ning kasutaksin juhust ka selleks, et teile ütelda, et ilma Philip Maistadita ei oleks Euroopa ühtekuuluvuspoliitikasse viimastel aastatel saadud tuua niisugust innovatiivset elementi, nagu seal on. suur tänu ning nüüd ma kutsungi teid sõna võtma. ja äh, rääkige ka midagi head oma tulevikuplaanide kohta. Uh, ah, tänan, Danuta. proua regioonide komitee president, Euroopa Parlamendi asepresident, härra volinik, minu regiooni president, Valloonia regiooni president, aitäh, et edastasite mulle kutse avatud uste päevadel osalemiseks ja mul on seda enam hea meel, et seekord teema konkurentsivõime koostöö ning äh, ühtekuuluvus on niivõrd keskse tähtsusega kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia saavutamiseks. regionaalareng on olnud äh, üks äh, investeerimispanga prioriteete alates tuhande üheksasaja viiekümne üheksandast aastast, alates Rooma lepingutest investeerimispangal on missioon edendada sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, see tähendab seda, et me eelistame neid äh, projekte, mis äh, asuvad äh, nii-öelda üleminekupiirkondades ja viimase aja arengud ei ole kuidagi neid prioriteete küsimärgi alla seadnud. kohalik ja regionaalne tasand äh, saab meiepoolset toetust äh, mitmesugusteks ähm, innovatsioonitegevusteks, näiteks pakume me otselaene regioonidele ja linnadele, aga me kaasrahastame ka mitmesuguseid äh, tegevusi, mille põhirahastus tuleb Euroopa Liidu tõukefondidest, me pakume ka tehnilist abi ning finantsplaneerimisalast abi. viimase kolme aasta jooksul, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat üheksa, oleme me andnud kuuskümmend kuus miljardit eurot laenu ülemineku piirkondadele, see on nelikümmend protsenti kogu rahastamisest. meil on päris hea tasakaal Euroopa Liidu nii-öelda vanade ja uute liikmesriikide viieteistkümne ja kaheteistkümne vahel. per capita on aga uued liikmesriigid saanud muidugi rohkem. edasi. me oleme algatanud koos Euroopa Komisjoniga mitmesuguseid ühisalgatusi ja sel ajal, kui Danuta Hübner oli regionaalvolinik, siis me algatasime kaks projekti, näiteks äh, Jaspers, mis pakub tehnilist äh, toetust ja abi uutele liikmesriikidele, kes tahavad läbi viia suuri äh, tehnoloogilisi või infrastruktuuri projekte, saades rahastust tõukefondidest ja teiseks projektiks või algatuseks on Jessica, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel investeerida paremini linna ja regioonide arengusse. loomulikult me äh, oleme andnud omapoolse tõhusa panuse ühtekuuluvuspoliitikasse, tunnustades samas äh, tugevalt äh, regionaalaspekti ja linnadepoolset panust. VKE-de ja innovatsiooni toetamine kindlasti äh, annab hoo sisse ka konkurentsivõime kasvule ja seetõttu me igati toetame ka arukat äh, jätkusuutlikku ja rohelist kasvu. innovatsiooniprojektide rahastamine võib aga olla ka raske, võib olla mitmesuguseid takistusi, projektid on keerulised, äh, kogemus finantssektoriga viimastel aastatel ka näitab, et võib olla mitmesuguseid äh, probleeme. pangad on tihtipeale tõrksad äh, abi andma projektidele, kus tulemused ei ole käegakatsutavad, nii et äh, mitmetel põhjustel on väga oluline, et Euroopa institutsioonid nagu näiteks Euroopa Investeerimispank teeksid tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga et eksisteeriks mitmesuguseid äh, vahendeid, mis võimaldavad paremat juurdepääsu rahastamisele. mainin paari vahendit. kõigepealt äh, Jeremy annab võimaluse kasutada tõukefondide vahendeid, et äh, toetada VKE-sid näiteks laenugarantiide ja varade loomise kaudu. samuti pakutakse Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Komisjoni ühise vahendi kaudu toetust äh, uurimisprogrammidele teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. ja sellest ühisvahendist võivad kasu saada ka kohalikud omavalitsused, RSFF on selle ühisvahendi nimi ja sellele pääsevad äh, ligi äh, uurimisasutused äh, ja teaduskeskused. eksisteerivad ka projektid, mis toetavad kakskümmend kakskümmend strateegia kolme sammast, on strukturaalsed programmilaenud näiteks, mis võimaldavad äh, struktuuripoliitikat äh, kohalikel omavalitsustel paremini läbi viia. me teeme tihedat koostööd volinik Haani ja tema meeskonnaga, et äh, parandada kõikide nende finantsvahendite toimivust. daamid ja härrad, lubage mul lõpetuseks äh, rõhutada punkti, mis minu jaoks on eriti oluline. nii nagu eelkõnelejad juba märkisid on ühtekuuluvuspoliitika osa uuest kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast. me ei tohiks unustada, et selles strateegias on kolm sammast. muidugi on meil vaja taibukat majanduskasvu, eriti just enam investeerides äh, uurimistegevusse ning haridusse. muidugi on meil vaja jätkusuutlikku majanduskasvu, mis oleks äh, respekteerivam keskkonna suhtes, mõeldes ka järgnevatele põlvkondadele, kuid meil on vaja ka seda kaasavat majanduskasvu, mis ei jäta kedagi, ühtegi rühma, ühtegi regiooni kõrvale kui kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia tulemuseks on lihtsalt tagada see, et rikkad muutuksid rikkamaks, ilma et vaesemad saaksid sellest protsessist midagi kasu, siis oleks see läbikukkumine. me peame tegema kõik selleks, et ükski sotsiaalne rühm või ükski regioon ei jääks kõrvale sellest üldisest arengust. ja just seetõttu Euroopa Investeerimispanga eesmärgiks on liikmesriigid ehk aktsionäridega koostöös Euroopa Komisjoniga ning regioonide ja linnadega tagamaks dünaamilisema ning tasakaalustatuma majanduskasvu. aitäh teile tähelepanu eest! suur tänu! tahaksin tänada kõiki kõnelejaid ning nüüd annan sõnajärje ülejäänud kohtumise ajaks Mark Rogersonile lootuses, et ta teeb tõesti imet ära ja rahuldab kõiki selle vähese järelejäänud aja jooksul. palun, teil on sõna. suur tänu, madam Hübner. tõepoolest, nüüd on aeg kuulata sõnavõtjaid kohtadelt. mul on juba terve rida inimesi teada andnud oma kõnesoovist ja kui te soovite veel kõne, sõna võtta, siis teil on aega veel täita ära vormid kaks minutit on igale ette nähtud. palun pidage sellest kinni. mul on kolm presidenti, asepresidenti, volinik eh, ja juhataja kõik siin eh, ees presiidiumi laua taga ja me kõik loeme seda kahte minutit hoolega. alustuseks ma pal-, pak-, annan sõna härra Michael Schneiderile, kes on äh, regioonide komiteest Rahvapartei esindaja, et tema võtaks esimene sõna. härra Schneider, palun. austatud daamid ja härrad, äh, härra volinik, äh, mul on hea meel olla kaheksandat korda kohal avatud uste päevade avamistel, meil on mitmesugused äh, esitlused, ähm, sõnavõtud, ähm, seminarid ja need näitavad, äh, kuivõrd äh, huvitatud on äh, regioonide linnad Euroopa integratsiooni süvenemisest ja me oleme sellele ka tugevalt oma panuse andnud. avatud uste päevad sel aastal keskenduvad ühtekuuluvuspoliitikale lähtuvalt kaks tuhat kakskümmend strateegiast. me oleme viimastel kuudel selle dokumendiga tõsiselt äh, tegelenud ja jõudsime järeldusele, et Lissaboni strateegia ei saavutanud oma eesmärke, kuna Euroopa kohalikku ja regionaalset tasandit ei olnud piisavalt kaasatud. sellest tuleb äh, õppida aga tundub, et äh, nüüd paar kuud pärast strateegia vastuvõtmist ei ole siiski korralikult äh, õppust võetud. strateegia ei keskendu äh, kohaliku ja regionaalse tasandi äh, rollile. kohalikul ja regionaalsel tasandil ei ole alanud selle strateegia partnerlusest lähtuv rakendumine. olen tänulik Belgia eesistujale kes äh, palus regioonide komiteel tulla välja omapoolse omaalgatusliku raportiga teemal Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend ja ühtekuuluvuspoliitika. meie nõuame, et äh, sõlmitaks territoriaalseid pakette, pakte, et saavutada mitmetasandiline juhtimine strateegiasse tuleb see mitmetasandiline strateegia juhtimine tõesti sisse kirjutada, mitte jätta asja juhuse hooleks. loomulikult äh, me liitume sellega, mida öeldi juhtimise ja partnerluse kohta. ja kindlasti reformides äh, võiks äh, arvestada meiepoolsete nõudmistega. regioonide komitee soovib, et et äh, reformide jälgimisplatvormi arendataks edasi niimoodi, et äh, regioonid saaksid anda pidevalt oma panust äh, sellesse, kuidas strateegiat rakendatakse ja vajaduse korral seda ka parandada. suur tänu! Anders, a strong call there ja kutsutakse üles terri-, territoriaalsete paktide rääkimise, eh, koostamiseks. nüüd aga ma palun härra Lambert van Isteroid, kes on parlamendi liige. suur tänu ka Rahvapartei nimel ütlen teile tere tulemast parlamendi täiskogu saali mul on selline tunne, et ühtekuuluvusarutelud liiguvad õiges suunas. eelmisel aastal ja ülemisel aastal meil olid siin teatud äh, ebadokumendid ja asi ei olnud veel selge, aga nüüd pärast kriisi me jõuame asja tuumani. toetan seda, mida ütles härra Schneider regioonid ja linnad peavad toetama kaks tuhat kakskümmend strateegiat kui äh, lugeda kakskümmend kakskümmend strateegiat, siis räägitakse sellest, kuidas liikmesriigid äh, jälgivad äh, ja kontrollivad, aga regionaalset tasandit üldsegi ei mainita ja seda oleme me siin parlamendis ka palju arutanud. Euroopa Liidus on mitmeid liikmesriike, kes arvavad, et nad äh, võivad äh, jääda nii-öelda välja sellest äh, ühtekuuluvusest, eriti just mis puudutab näiteks äh, tööhõivet ja sotsiaalpoliitikat, aga me tõesti peame kaasama kõik, tagamaks, et rikkamad ei rikastu rohkem ja vaesemad ei vaesustu rohkem. ja rahastamine on ka väga tähtis teema, ükskõik, kas me räägime siin energiaprojektide rahastamisest või, või transpordi rahastamisest me peame tagama selle, et me tugevdame horisontaalselt kõiki piirkondi. oluline on, et teie kõik siin avaldaksite mõju regioonide komitee ja muude organisatsioonide kaudu, et muuta seadusandlust äh, ja te võite alati pöörduda Euroopa Parlamendi poole, kes on ähm, kaasseadusandja selles valdkonnas, tänan um.. suur tänu. Lähme jälle regioonide komitee poole ning palun nüüd Karl-Heinz Krae ähm, sotsiaaldemokraatide esindaja äh, regioonide komiteest, palun. suur tänu kui ma viisteist aastat tagasi liitusin regioonide komiteega, siis mu parim sõber küsis, et, et miks sa sinna lähed, miks sa endale selle koorma kaela võtad, miks sa lähed Brüsselisse Euroopa Liitu ja mina vastasin, et äh, kuna ma pean Euroopa Liitu kahekümnenda sajandi suurimaks poliitiliseks äh, saavutuseks pärast kahte maailmasõda tulid Euroopa Liidu asutajad kokku ja leppisid kokku koostöös, otsustasid, et ei ole enam sõjalist konkurentsi, vaid on koostöö ja nii loodi rahvaste järjest tihedam liit. ühtekuuluvus Euroopas. ja ühtekuuluvuspoliitika just kannab neid ideid, regionaalpoliitika, mida esindab äh, volinik äh, Haan. see on Euroopa Liidu ühtekuuluvuse seisukohast kõige tähtsam ja kriisis tõuseb selle poliitika olulisus eriti esile. me oleme kõige raskemas kriisis, mida mina isiklikult mäletan Brüsseli linn peab olema ettevaatlik, et ta ei muutuks äh, Washington DC-ks. aga me oleme sellele suhteliselt äh, lähedal. vaadake, kuidas inimesed suhtuvad Euroopa Liitu täna, nad on väga kriitilised. see on nagu USA-s Washingtoniga. kui me soovime seda suhtumist muuta, siis meil on vaja poliitikat, mis tõesti edendab äh, kokkukuuluvust. me peame võitlema finantskriisi vastu ja endiselt äh, eksisteeriva majanduskriisi vastu. meil on kõrgeim äh, töötuse tase alates üheksakümnendate algusest ja meil on vaja poliitikat, mis ei teeniks ainult rikaste huve, vaid ka vaeste ja keskklassi huve, me ei tohi ära unustada tavalisi töötavaid inimesi, seda meil on vaja ja kui meil see õnnestub, ja ma kohe lõpetan, kui me selle saavutame, siis me tõstame ka Euroopa Liidu kuvandit kodanike silmis ja avatud uste päevad võimaldavad meil äh, tõesti õiges suunas edasi liikuda, tänan. suur tänu. nüüd jälle Euroopa Parlamendi Regionaalarengu Komisjoni juurde ja Ricardo Cortes Lastra, palun tere pärastlõunat kõigile. mul on suur heameel siin täna kõigi teiega koos olla. me võtame osa ühest kõige tähtsamast Euroopa foorumist, mis koondab erinevaid piirkondi selleks, et me saaksime seda ühist Euroopa projekti jagada ja jagada oma arvamusi sellest. tahaksin kasutada seda võimalust ning öelda ühte asja väga selgesti ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa kasva ja arengu jaoks võtmetähtsusega, kui me räägime tulevasest eelarvest, siis me peame hoolitsema ka selle eest, et ühtekuuluvuspoliitika on kasvupoliitika, mitte aga midagi sellist, mis ainult meil kulusid sunnib tegema. ühtevus kuuluvus, ühtekuuluvuspoliitika edendab jätkusuutlikku kasvu, edendab Euroopa solidaarsust, tugineb tööhõivele, teadusuuringutele, uuendustele, transpordile, kliimamuutusele, energiale, infrastruktuurile, haridusele ja võitlusele vaesuse vastu. kõik need teemad on väga tähtsad, kui me räägime Euroopa kasvust ja arengust ning midagi ei ole võimalik saavutada ilma selleta, kui Euroopa piirkonnad ei ole sellesse kaasatud. just teie olete need, kes on kodanikele lähedal, teie olete need, kes saavad ühiskonda muuta, sellepärast on väga oluline kaitsta ühtekuuluvuspoliitikat, kuid tugev tugevat Euroopa poliitikat ning me peame hoolitsema selle eest, et ühtekuuluvuspoliitikat ei taasnatsionaliseeritaks, selle vastu peame võitlema me peame seda tegema sellepärast, et ühtekuuluvuspoliitika annab lisandväärtust. ta tõstab meie profiili, sellepärast et meie ühtekuuluvuspoliitika on üks põhivahenditest, mis Euroopa Liidul on kasutada samuti tuleb silmas pidada äh, seda tähtsat rolli, mida regioonid mängivad, samuti aga tuleb arvesse võtta ka kodanikuühiskonna rolli. ja ma viitan siin detsentraliseerimisele ja mitmetasandilisele juhtimisele, need kõik on väga olulised äh, selleks, et ühtekuuluvuspoliitika võiks olla edukas, aitäh! suur tänu! nüüd palun regioonide komitee ALDE pres fraktsiooni presidenti esinema, kes on ka Liverpooli linnavolikogu liige. härra Lukas uh,. Um... suur tänu. tervitan kõiki uh, ALDE nimel siin regioonide komiteest. viies ühtekuuluvuspoliitika raport ei ole veel avalikuks tehtud, aga sellest on juba kõvasti spekuleeritud mõned äh, räägivad äh, sellest, mida nad teavad, mõned mitte nii väga. Need, kes asjast teavad ja kes on märkusi ühtekuuluvuspoliitika aruande kohta teinud ja kui nendel on õigus, siis öö, äh, nad kindlasti leiavad ka meie regioonide komitees ja meie linnades ja piirkondades toetust mul oli suur heameel kuulda, mida ütles president Barroso, nimelt, et ühtekuuluvuspoliitika põhimõtted, mis selles raportis ka kirjas on, et need ei muutu. me teame näiteks, et ülemineku piir, piirkonnad saavad olema kindlasti osa kõikidest nendest aruteludest ja paljud nendest piirkondadest muutu-, saavad, paljud piirkonnad saavad sellise staatuse, aga üks asi, mida ma tahaksin, härra volinik, teiega tõstatada, nimelt on see, et mõnedel nendel piirkondadel on praegu suuri raskusi, sellepärast et järgmise aasta jaanuarikuus äh, väheneb nende võime investeeringuid juurde meelitada see ja väheneb nende võime ja ma loodan, et just seda küsimust järelenud aja jooksul te kindlasti Äh, analüüsida. põhjus on väga lihtne. kui meil on ühtekuuluvuspoliitika, mis teie sõnul ei ole mitte selline asi, kus antakse äh, raha lihtsalt laiali, äh, siis me peame olema paindlikud, me peame olema paindlikud, äh, et regioonid, kellel vaja seda on, seda raha saaksid seda ka kasutada. põhjus on väga lihtne, meil on tarvis töökohti oma kodanike jaoks, meil on tarvis kasvu majanduse jaoks, töökohti ja kasvu, need on need kaks ühtekuuluvuspoliitika e eesmärki, aga neid eesmärke tulebki saavutada, et see poliitika edukas oleks. Lissaboni strateegia ei läinud läbi sellepärast, et keegi ei võtnud seda enda omaks. ei linnad, ei piirkonnad, ei külad Euroopa Liidus. kui me tahame, et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia öö, oleks edukas, siis peavad need inimesed, kes nendes piirkondades elavad ja seda juhivad, sellest osadust tundma sest ka meie kodanikud peavad olema kaasatud sellesse protsessi ja selle aasta alguses toimunud äh, arutelud Brüsselis osutasid just sellele ning miks? nimelt sellepärast, et härra volinik ja proua Hübner, kas võiksite lühidalt teha, sest ühtekuuluvuspoliitika äh, on tegelikult meie Euroopa aktiivne nägu ja selle aktiivse näota kaob meie roll Euroopana, meie kodanikud ei teagi enam, mis see Euroopa tähendab nende jaoks, kui see nägu kaob. sellepärast ma palun, et te kaaluksite, kuidas te kavatsete meie linnu, piirkondi, külasid, maakohti kaasata sellesse protsessi, pidades kogu aeg silmas seda, mida ma juba nimetasin, ka minu kodupiirkonna kõige olulisem on kasv ja töökohad Need aitavad meil aidata oma kodanikel paremat elu elada. suur tänu! Oh, well, just two words, even if there were äh, paar sõna, isegi kui see võtab nüüd kauem kui kaks minutit. ja nüüd äh, annaksin sõna härra Jütsi Sajakavale, palun szanowna pani przewodnicząca szanowni członkowie prezydium dzisiejszego suur tänu lugupeetud eh, daamid ja härrad sooviksin eh, tervitada kõiki siin eh, ka meie fraktsiooni nimel me leiame et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia võib märkimisväärselt mõjutada Euroopa Liidu edasisi arenguid, kuid see kõik tegelikult sõltub äh, sellest, kuivõrd erinevad sidusrühmad selles protsessis osalevad. ja sidusrühmad peavad äh, seda kõike nägema kasuliku ettevõtmisena, nii et neil saaksid kasutada ka endale, enda käsutuses olevaid vahendeid, et selles osaleda. me leiame, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia keskmes peaks olema territoriaalne sidusus ja see toob endaga kaasa siis kaasatusega kõikidel tasanditel. kõik Euroopa Liidu poliitikad on ju osaliselt ka kohalikud poliitikad ja seetõttu kohalike omavalitsuste kaasamine selle rakendamisse on äh, põhimõttelise tähtsusega ja majanduse tugevdamine on muidugi väga oluline, sest majanduse tugevdamisega kõikides äh, regioonides äh, mitte ainult linnades peaksime oma vahendeid eesmärgipäraselt kasutama ja ainult siis on meil võimalik kogu oma majanduslikku potentsiaali rakendada. Euroopa Liit saab olla edukas ainult siis, kui ta keskendub äh, kõikidele oma maakondadele, regioonidele. mõned on juba välja toonud seda, et linnad on domineerivad, kuna kõik ressursid koonduvad linnadesse, kuid me peaksime pigem keskenduma regioonidele. põllumajandus on samuti ju oluline, toidupoliitika ja see kõik on samuti seotud regionaalpoliitikaga. kohaliku omavalitsuste puhul on ka maapiirkondade areng väga tähtis ja seetõttu peaks olema ka vastavad vahendid meie käsutuses. praegu on umbes kolmkümmend eh, miljonit inimest tegev põllumajandustootmises ning nelikümmend kogu selles toiduainete, nelikümmend miljonit kogu selles toiduainete ahelas nii et see paneb juba need äh, mõõtmed paika, nii et me peaksime ka maainimeste huvisid arvestama. suur tänu! suur tänu! nüüd tagasi Euroopa Parlamendi regioon, regionaalasjade komisjoni juurde, Karin Kalebach, palun! suur tänu ja õnnesoovid äh, kaheksandate avatud uste päevade korraldamise puhul. ma olen Euroopa Parlamendi liige olnud äh, ühe aasta, aga ma tunnen ja tean neid avatud uste päevi, sest et äh, ma olen töötanud äh, oma koduriigis nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil kohalikes omavalitsustes. meie kui rahvaesindajate ülesanne on äh, hoolitseda kodanike elukvaliteedi eest ja kui kohalikul äh, või regionaalsel tasandil äh, elukvaliteet on madal, siis tsentraalselt seda ei ole ka võimalik kuidagi muuta. meil on vaja ühtekuuluvuspoliitikat ja regioonide kaasamist ühtekuuluvuspoliitika on niivõrd oluline, kuna sellega tõstetakse elukvaliteeti, aga samas ka Euroopa kui piirkonna konkurentsivõimet. me peaksime toonitama, et ühtekuuluvuspoliitika rahad ei ole mitte annetused äh, teatud piirkonnale, vaid äh, vastupidi. ja volinik äh, Haangi ütles, et äh, oluline on panustada nendele piirkondadele, kus on võimalik teatavaid äh, talente edendada. aga samas äh, tuleb äh, vaadata, et teatud toetust saanud regioonid saaksid jätkata oma edulooga ja kolmandaks, meil äh, tuleb äh, kindlasti panustada haridusele, teadustegevusele, arendustegevusele, meil on vaja finantsvahendeid ja liikmesriigid on nõus pidelises perspektiivis need rahad eraldama, kui nad suudavad oma valijatele selgeks teha, et sellised rahade eraldamised on pikas perspektiivis tõesti ka vajalikud. suur tänu! suur äh, tänu, ma ei pidanud isegi oma haamrikest kasutusele võtma. nüüd aga äh, regiooni nõukogu äh, Helsingi Uusimo regiooni nimel, Marko Markula. austatud esimees, kallid sõbrad, kolleegid ühtekuuluvuspoliitika nurgakiviks on ka regioonide tihe koostöö, uuendustegevus ja otsuse tegijate mitmekesisus ja arvukus, niimoodi on võimalik tõsta investeeringute mõju. kindlasti tuleks äh, ületada see lõhe piirkondliku ja valitsustasandi vahel kohalikelt äh, poliitikutelt äh, nõutakse oskusi ja teadmisi, et äh, teha selliseid poliitilisi otsuseid, et Euroopa kakskümmend kakskümmend nii-öelda lipulaevad edeneksid ja kõik rakenduks korralikult. avatud uste päevad näitavad, et on mitmesuguseid häid praktikaid, mis tuleks võtta kasutusele üle kogu Euroopa. volinik äh, Haan rääkis tõukefondidest ja toonitas, kuivõrd oluline on teha koostööd. piirkonnad ei pea ise uut leiutama, vaid äh, kiiresti rakendama ja oluline on, et piirkonnad oleksid innovatiivsed regioonid ja linnad peaksid tegema koostööd äh, uute innovatiivsete projektide jaoks kriitilise massi kokkusaamiseks. meil peaks olema soodsad äh, võimalused äh, teha innovatiivseid hankeid ja kindlasti tuleks äh, tõsta avaliku sektori võimekust energiatõhususe ja ka aruka transpordi valdkonnas. Need on äh, näited selle kohta, kuidas Euroopa tasand äh, saab hästi toetada mm, radikaalseid innovatiivseid arenguid kohalikul tasandil täna. suur tänu nüüd lõ-, liigume lõuna poole Helsingist äh,, Dunkerki. Michel Delabar. Monsieur Delabar. mikrofon palun. ma hakkaksin nüüd uuesti tsiteerima presidente, kõik on nõus, kõik on nõus kogu selles saalis on kõik äh, kõigega nõus, kõik on nõus ühtekuuluvuspoliitikaga, kõik on nõus äh, mitmetasandilise valimisega, kõik on äh, kohalike omavalitsuste rolli olulisega nõus. ma hiljuti tähistasin kahekümnenda aasta möödumist ühtekuuluvuspoliitika algusest ja me oleme selles kõiges nõus ja ühel meelel ja mina olen sellega rahul kuid tegelikult äh, on tegemist mulliga, sest kui me, niipea kui me läheme siit väljapoole, isegi volinike puhul, volinikel pole sellest kõigest aimugi, ma tean vali-, valitsusi, kellel ei ole absoluutselt äh, aimugi kogu sellest tegevusest, kes täie-, uuesti riigistavad kõiki neid poliitikaid. nii et me peame liikuma siit äh, saalist väljapoole kogu Euroopa Liitu peab veenma selle ettevõtmise kasulikkus, mitte meid endid. ma olen äh, osalenud äh, kõikides nendes mõttevahetustes, samuti Rahvapartei kolleegidega olen mõtteid vahetanud, muidugi on normaalne see, et asjad muutuvad, sest reaalsus muutub äh, homne Euroopa ehitatakse üles just kohtadel koha peal, meie kaaskodanikud on need, kes seda protsessi algatavad nii et kasutagem ära neid avatud uste päevi selleks, et rääkida inimestega väljaspool institutsioone, rääkida nende inimestega, kes äh, on siia tulnud ja meil on veel väga palju tööd teha, selles meile kõigile palju edu. suur tänu. kui nüüd äh, mitte midagi enamat, siis vähemalt seda ma võin teile tagada, et järgnevad kolm kõnelejat on väljastpoolt sellest Brüsseli kliki Austria Bittera Itaaliast, Massimo Bello ja kõigepealt senior Bello, palun. aitäh, avatud uste päevad on äh, väga oluliseks võimaluseks äh, linnadele ning äh, regioonidele Euroopas ja selles kontekstis äh, tahaksin äh, rõhutada seda, et linnad on üheks viite äh, punktiks äh, selleks, et tagada regioonide ühtekuuluvus kogu Euroopas. on terve rida algatusi, mis selles kontekstis on as-, aset leidnud ja mida ma kõrgelt hindan linnapeana. näiteks äh, linnapeade kokkulepe selles osas, mis puudutab säästvat energiat, mis allkirjastati neljandal mail sel aastal ja teeksin ettepaneku ka komisjonile, et miks meil ei ole sellist lenna, linnapeade kokkulepet sotsiaalse ühtekuuluvuse osas, nii et kõik linnad kohustuksid ja regioonid kohustuksid aktiivselt osalema. ma olen siin väga palju kuulnud regioonidest, kuid ma arvan, et tegelikult omavalitsused on Euroopas äh, põhilisteks äh, nii-öelda ehituskivideks, äh, millega seda Euroopa Liitu üles ehitatakse, kus põhiliselt seda solidaarsust välja saab näidata ning ma arvan, et kahe tuhande kolmeteistkümnendale aastale järgnevaid poliitikaid ei tohiks sugugi alla hin- äh,, alahinnata. omavalitsused kindlasti ootavad, et neid enam arvesse võetaks pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja kui probleeme on, nii nagu neid tihti ka on, siis me peaksime need probleemid äh, muutma võimalusteks, aitäh! suur tänu! nüüd äh, annaksin sõna ühele külalisele Ameerika Ühendriikidest, äh, professor Adrian Padrescu esindab Marylandi ülikooli, palun professor. suur tänu. tere ka minu poolt kõigile presidentidele, asepresidentidele, esimeestele. ma esindan tõepoolest Marylandi ülikooli, töötan Saksamaa ülikoolis, olen sündinud Rumeenias ja ma mõistan väga hästi regioonide teemat, sest minu nimi tuleb Bulgaaria aladelt lõuna poolt Donaust, ma isegi ei tea, mis selle regiooni nimi küll on kuid äh, minu tütar ükskord ütles, et ma olen igalt poolt pärit. siis oli ta kuueaastane ja siis äh, ta luges ette terve rea kohti äh, ja maid. minu maa on kogu maailm ja minu religiooniks on teha head. Thomas Paine ütles seda juba tuhande kuuesaja kuuekümne esimesel aastal. nii et see on väga hea algatus, väga hea mõte, kuid äh, kas me saame loota äh, kohalike omavalitsuste kui keerukate struktuuride peale? kas nad tõepoolest äh, saavad neid kõiki neid ideid ka teostajaid, ükskõik kui palju tõkkeid me nende ette ka paneks. nii et me peaksime lõpetama nende tõkete püstitamise äh, kõrvaldama kõik takistused, mul on hea meel, et nii paljud räägivad siin ähm, altpoolt äh, üles äh, tulevatest algatustest, paljud räägivad siin sellest mullist, mis on Brüsselis. mul on väga hea, et sellest kõigest räägitakse, kuid äh, tegelikult lihtne test. ma olin kolmkümmend aastat tagasi viieteistaastane ja ma pakkusin välja oma kooli direktorile, et me teeksime ka keskkonnasõbralikke katseid füüsikatunnis ja direktor ütles, et seda ei saa teha, see ei ole õppekavas. kuid täna Namüüris või Brüsselis tean palju keskkooliealisi äh, õpilasi ja küsivad, kas te teate midagi keskkonnasõbralikest, äh, säästvast energiast, rohelisest energiast. ei Nad ei tea midagi, et on võimalik kasutada päikseenergiat äh, elektri tootmiseks näiteks, isegi Belgias täna ei teeta seda, nii et suur tänu, et te selle teema üldse tõstatasite. ja minu poolt ka konkreetsed ettepanekud. ühtne pargisüsteem, nii nagu seda on välja töötatud Ameerika Ühendriikides, rahvusparkide süsteem lastemuuseum igasse linna, see peaks olema kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias ja me peaksime seda kõike edasi arendama. ja võib-olla peaks olema ka roteeruv kohtumiste süsteem, kus järgmine kord me näiteks äh, äh, kohtume Kõnsuvas Bulgaarias, nii et me siis näeme, et ja inimesed kohapeal näevad, et see puudutab ka neid kuidagi, aitäh. suur tänu ma hakkan nüüd ida ja lääne vahel vabalt äh, siin võrdselt jagama kõike. nüüd äh, Moskva Teaduste Akadeemia ja professor Sergei Otropolevski, ma loodan, et te minu, ma õigesti hääldasite minu nime. suur tänu, väga õigesti hääldasite kas äh, seda diskussiooni saab ka Venemaal pidada? loomulikult olukord on erinev, kuid me peame võtma mm, teie kogemusi äh, arvesse, olgu nad plussid või miinusmärgiga, aga see üldine lähenemisviis, et regionaalpoliitika on pikaajaline poliitika, on oluline ja et see on sõltumatu poliitika äh, majanduspoliitikast, välispoliitikast ja nii edasi. aga lääne teaduskogemused näitavad seda, et kõik teavad, missugune on olukord erinevates riikides. meil on öö, äh, muidugi head öö, äh, spetsialistid olemas, aga me peame hakkama haridusest peale. me peame piirkondadest tasandilt peale, me peame alustama äh, isegi veel madalamalt kohalikul tasemel peale ning tõepoolest, teie kogemused on siin väga väärtuslikud. ja üks ettepanek, muutkem äh, avatud päevade nime ära. kui need päevad on avatud, viis tükki, kes ülejäänud kõik suletud päevad, võib-olla peaksime rääkima avatud uste aastatest, suur tänu! uh,. No, it's, it's good to tõesti tore, et me sellest Brüsseli mullist välja saime, aga muidugi me oleme Euroopa Parlamendi hoones ja selle külalised. sellepärast uh, kutsun nüüd kõnelema Euroopa Parlamendi liiget ALDE fraktsioonist Michael Schurer, palun. härra esimees, lugupeetud äh, daamid ja härrad palju on öeldud äh, struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika kohta, me oleme silmitsi suurte väljakutsetega, meil on eurokriis, meil on äh, eelarvete, riigieelarvete kriis ja millest need kriisid tulevad? inimeste vastutusest, ma olen olnud äh, ühe regionaalparlamendi liige, ma olen olnud ka linnapea ja otsused tehakse ikkagi koha peal, me peaksime äh, täna järjest enam rääkima sellest, millist äh, osa või millist panust annavad äh, struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika kriisist ülesaamiseks ja kuidas need poliitikad aitavad kaasa makromajanduslikule stabiliseerumisele. kesktähtsusega on siinkohal konkurentsivõime, kuna raha on vähe siis äh, struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika peavad äh, panustama just äh, kriiside põhjuste elimineerimisele, meil on vaja luua töökohti, meil on vaja rohkem konkurentsivõimet, VKE-d on väga olulised üle, üle üheksakümne protsendi VKE-dest, või tähendab, üle üheksakümne protsendi ettevõtetest on Euroopa Liidus VKE-d, aga ainult kaheksa protsenti nendest osalevad siseturul meil tuleb ähm, aidata kaasa kohaliku tasandi konkurentsivõime tõstmisele, äh, tehnoloogia teadmistealane ülekanne on väga oluline, meil tuleb äh, panustada oskusteabele ja pädevuste äh, tõstmisele kohalikul ja regionaalsel tasandil mainin siinkohal näiteks Läänemere strateegiat ja ka Donau äh, strateegiat, need on head äh, võimalused ületada nii-öelda pädevuse lünki ja ehitada sildu, tänan. suur tänu. kas on veel sõnasoovijaid, kas on kedagi, kes veel soovib midagi öelda? jah, palun äh,, helesinises daam. palun öelge oma nimi ka Martin Semenio Prantsusmaalt ja ma esindan võrgustikku, mis on siis kohalike kokkulepete võrgustik, mis on sündinud vajadusest äh, äh, hüvesid õiglasemalt jagada, selleks et erinevaid probleeme lahendada ning teha enam koostööd kodanikuühiskonna ning kohalike omavalitsuste vahel ma pigem esindan siis kodanikuühiskonda ja ma arvan, et me peaksime tegema enam koostööd kodanikuühiskonnaga, mitte niivõrd sellest koostööst rääkima. ja mul on hea meel äh, siin üritusel osaleda selleks, et äh, juhtida tähelepanu sellele, kuidas äh, Äh, oleks võimalik kaasata kodanikke enam lahenduste leidmisse, kuidas nad saaksid suuremat teadlikkust erinevate vastuste või alternatiivide osas ja kuidas ena-, paremini vastata nende vajadustele. nii et äh, ehk te saaksite ka seda arvesse võtta, et kuidas äh, seda jagatud vastutuse aspekti edasi viia niimoodi, et kodanikud enam oma kohalike omavalitsuste elus saaksid osaleda. Any... suur tänu. veel on aega, kas keegi soovib veel sõna? tõstke kätt. kas on saalis istujate hulgas sõnasoovijaid veel? kas on keegi? ja paistab, et on vabandust, ma ei näinud, Dammus taas neli kaheksa neli kohal. suur tänu. minu nimi on Josephine Poola, ma olen Sitsiiliast pärit, kuigi ma elasin ka Austraalias vahepeal. mina olen siin juhuslikult tegelikult, kuid ma tahaksin öelda seda, et ma olen pidevalt ühenduses või seotud noorte inimeste tööpuudusega Sitsiilias ning Euroopa on nende jaoks nii kaugel. Nad õpivad koolis, nad lõpetavad kooli, nad käivad ülikoolis, võtavad, lõpetavad magistrikraadiga, teevad ükskõik mida, aga töökohti peaaegu ei ole olemas nende jaoks ja tegemist ei ole väikese protsendiga. kui me näeme, mida nemad peavad tegema selleks, et töökohta saada, siis võime lausa öelda, et võib-olla kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti noortest inimestest meie piirkonnas on sellised, kellel ei ole töökohta. mul on tõesti hea meel siin täna olla, sellepärast et ma arvan, et need avatud uste päevad, nagu juba ka mainitud siin sai, peaksid öö, minema ligemale piirkondadele peaksid minema ligemale nendele Euroopa osadele, mis on nii kaugel eemal ja Sitsiilia on just üks neist piirkondadest. mul oli üllatav täna kuulda mõningaid Itaalia poliitikuid, kes on pidevalt telekas ja kes eh, televisiooniekraanidel jutustavad, mida tuleb Itaalias ära teha ja täna neil oli võimalik midagi ütelda, aga nad tõusid püsti ja läksid hoopis saalist minema. mina ei ole mitte keegi, aga ma tean, mis toimub suuremas osas Itaaliast ning Sitsiilia, kus ma juhuslik, juhuslikult elan, eh, ma olen päriselt Messinast pärit. ka Sitsiilias ainult on lubatud kaks minutit rääkida ja mina tahaksin öelda sellega seoses seda, et palun tehke konkreetseid sõnu, konkreetseid tegusid. sõnad üksi ei aita noori inimesi ega ühtegi kodanikku. veel üks, ühe jaoks on veel aega, ühe kõne jaoks on veel aega, palun rip-, pange käsi hästi püsti, et me näeksime teid. Yes, yes, palun ja teie, härra, viimased kokkuvõtvad sõnad. minu nimi on Jens Nelson, ma olen Rootsist. noh, mina olen mm, äh, regioonide komitee liige olnud, olen ka linnapea olnud olen üksteist aastat olnud regioonide komitee liige, olen avatud päevadega ka varem seotud olnud, see on tõepoolest suur, hea võimalus kõiki asju siin arutada, aga kuulates, mis Michel Delabar ütles, me oleme siin kõik ühel meelel, poliitilised fraktsioonid, kõik on ühel meelel, Euroopa parlament, regioonide komitee, volinik, kõik on nõus, aga me peame veenma neid teisi inimesi, neid, kes siin ei ole mõelgem ajale kümme aastat tagasi, siis kui Euroopa Komisjon kutsus regioone dialoogile ühtekuuluvuspoliitika osas, aga valitsused, näiteks Rootsi valitsus, ei kutsunud piirkondi samateemalisele arutelule. me siiamaani ootame Rootsis seda dialoogi selle kohta, kuidas Rootsi hakkab andma oma panuse Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale komisjonil tuleb survet avaldada ka liikmesriikide valitsustele, tuleb pidada aktiivset dialoogi valitsustele oma piirkondade, linnade ja küladega oma kodus, tuleb, te, te peate olema palju rangemad nendega. suur tänu enne kui annan sõnajärje tagasi Danutele, tahaksin paluda, kas äh, proua Presso ja volinik Haan väga lühidalt võtaksid kokku selle, mida nemad siin on kuulnud. Äh, härra volinik, kõigepealt lühidalt teie. suur tänu, kaks märkust minu poolt Need avatud uste päevad, äh, ükskõik kuidas neid ka nimetatakse, võimaldavad meil kogemusi vahetada, võib-olla ka patareisid laadida, aga mitte keegi äh, ei äh, ole piiratud sarnaste sündmuste korraldamisel. meil ei ole siin kõik äh, Brüsselis, meil on kakssada kuuskümmend seminari väljaspoolt äh, Brüsselit. mitte Brüssel ei pea üksinda tegutsema, vaid me peame koos tegutsema ja igaüks äh, annab oma panuse just äh, seal, kust ta pärit on, ma arvan. seda esiteks. ja teiseks olen nõus äh, Michel Debari ja teistega, kes ütlesid, et meie oleme ühel meelel, aga Euroopas on palju kodanikke, kes ei ole meiega ühel meelel. meil tuleb teha palju tööd veel ära tõesti ähm, liikmesriikide valitsuste tasandil ja siinkohal ähm, loodame ka piirkondlikule ja kohalikule tasandile, nii et ähm, järgnevatel päevadel meil on siis jällegi võimalik teineteiselt õppida, kogemusi vahetada, aga me läheme siis ka tugevamana äh, koju tagasi, et äh, võidelda Euroopa Liidu regionaalpoliitika eest, tänan Eh, ja proua Presso, mul on ääretult suur heameel selle üle, et me oleme täna üksmeelel. kui ühtekuuluvuspoliitika teemalised arutelud algasid, siis kaheldi, kas konkurentsivõime kui eesmärk peaks sisse jääma või mitte täna on selge, et äh, meil on vaja konkurentsivõimele keskenduda ka avatud uste päevade raames ja ühtekuuluvuspoliitika loomulikult ei ole lõpuni välja arendatud, siin on paljugi teha. avatud uste päevad võimaldavad meil teineteisega suhelda ja oluline on mitte keskenduda sellele, mida Brüsselis tehakse, vaid rääkida oma kogemustest minevikus, sellest, mida plaanitakse tulevikus ja siis me pöördume tagasi rikkamana koju ja kaasame kodanikuühiskonna nendesse poliitikatesse. Brüsselisse on tulnud üle kuue tuhande eri piirkonna esindaja ja see on väga oluline, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika eeldab äh, partnerlust äh, kohalike omavalitsuste ja muude tasandite vahel. avatud äh, uste päevade meetod võimaldab kõigil rääkida oma kogemustest ja meil toimub ju kakssada kuuskümmend kohtumist ka väljaspool Brüsselit, regioonides koha peal. Nendel kohtumistel on võimalik äh, rääkida sellest, mida on juba tehtud ja mida on vaja teha. siin on palju räägitud sellest, et me ei peaks mitte rääkima, vaid tegutsema, aga kui midagi on tehtud, siis tuleb ka sellest rääkida, et kogemusi vahetada, meil tuleb aru anda selle kohta, mida on tehtud kohalikul tasandil, siis saavad ka kodanikud aru, millise panuse on Euroopa Liit andnud ja see raha ei tule ju lihtsalt äh, õhust. me oleme aastaid tõesti äh, töötanud äh, Euroopa ühtekuuluvuse ülesehitamise kallal ka oleme ellu viinud mitmesuguseid äh, projekte ja meil tuleb äh, toonitada, kuivõrd oluline lisaväärtus on nendel Euroopa projektidel. avatud uste päevad juhivad tähelepanu sellele, milline on Euroopa lisaväärtus ja mida on tehtud äh, liikmesriikides ja ma kutsun äh, üles kõiki osalejaid äh, organiseerima järgmisel aastal avatud uste päevade ajal äh, midagi sarnast ka oma koduriigis. ja nüüd Sitsiilia juurde. ma ei tahaks sisus nüüd detailidesse laskuda, aga Sitsiiliasse on tõesti suunatud väga palju rahasid hiilastel on õigus ka nõuda, kuhu need projektide rahad on läinud. tänan. nüüd oleme jõudnud oma aruteludega lõppu. minu poolt äh, paar viimast märkust. meil äh, on järgnevatel päevadel võimalus äh, tõesti vahetada mõtteid ja kogemusi. meil on palju erinevaid ideid selge on see, et kõik me siin toetame tugevat ühtekuuluvuspoliitikast Euroopa Liidus, meil on vaja sellist ühtekuuluvuspoliitikat, mis võimaldab äh, sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset ühtekuuluvust, me toetame investeeringuid äh, teadus- ja arendustegevusse, me toetame jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist meil on vaja sellist majanduskasvu, mis muudab Euroopa Liidu konkurentsivõimelisemaks. lepingute põhine poliitika loomulikult äh, kehtib, aga on ka muutusi ja meil tuleb nendega arvestada. regioonid ja linnad ei ole silmitsi mitte ainult äh, siseturu ja rahandusalaste väljakutsetega, vaid ähm, globaalse konkurentsiga. ma usun, et äh, me peaksime arvestama ka sellega, kuidas konkreetsed kriisid on mõjutanud äh, konkreetset äh, regiooni. meil tuleb tulla toime strukturaalsete väljakutsetega erinevates äh, piirkondades. ja tuleb üle vaadata ka mitmed äh, projektide abikõlblikkuse kriteeriumid meil on võimalik ühtekuuluvuspoliitika kaudu saavutada paremat ja rohkemat majanduskasvu paljudel Euroopa Liidu väljakutsetel on territoriaalne mõõde ja meil tuleb võtta poliitikate mõjude hinnanguid tõsiselt. arvesse tuleb rohkem võtta ka territoriaalseid äh, eripärasid. oluline on äh, tugevdada kohalikke ähm, kasvualgatusi, nagu siin juba ka mainiti, ja kindlasti tuleks rohkem investeerida territoriaalsesse koostöösse. siin räägiti sellest, et tuleks eemaldada takistused territoriaalselt koostöölt ja ma olen täiesti selle poolt. ühtekuuluvuspoliitika reform viib meid äh, lõpuks äh, selleni, et meil on rohkem äh, tulemustele suunatud poliitika. meil on vaja sellist poliitikat, mis kaasaks kõik Euroopa Liidu äh, valitsemistasandid. oluline on saavutada poliitika, mis äh, töötaks välja tulevikku suunatud innovatsioonistrateegiad. meil on vaja ühtset äh, raamistikku, mis kaasaks kõik tõukefondid. oluline on vältida topelttööd ja edendada sünergiaid poliitikad peavad põhinema stiimulitel ja keskenduda tuleb kindlasti kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidele, samas arvestades muidugi territoriaalsete eripäradega. et saavutada oma eesmärke, peab Euroopa Liit liikuma edasi ka investeeringute rahastamise valdkonnas. Philip äh, Mestat äh, tõi meile selles osas mõned näited, aga meil oleks vaja rohkem finantsplaneerimist, äh, meil on vaja rohkem mänguruumi, et kaasata ka mitme valdkonna rahasid, samas vältides liigseid riske. kahe tuhande kuuenda aasta reform ja lihtsustused aastatest kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa on sillutanud teed parema poliitika suunas, aga me peame olema julgemad ja veelgi rohkem lihtsustama. austatud kolleegid, tahaksin kommenteerida seda, mida ütles äh, proua Lukas. viis äh, aastat äh, me komisjonis tegelesime Lissaboni strateegiaga ja sellest, kuidas see viia kodanikele lähedale. komisjon teeb omad järeldused. ja järeldustest lähtuvalt tuleb ka edasi liikuda nii et äh, praegu me peaksime keskenduma kindlasti Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia ja selle nii-öelda lipulaeva algatustele ja tuleb keskenduda ka konkreetsetele tulemustele, siin mainiti regionaalseid, territoriaalseid pakte, need võiksid olla platvormideks, millel saab edasi liikuda ja Euroopa kakskümmend kakskümmend äh, tõesti ellu viia meil tuleb Euroopa ja valitsuste tasandilt äh, tõesti need äh, plaanid viia ka piirkondlikule ja kohalikule tasandile, niimoodi on võimalik äh, mitte ainult inimesi Euroopat paremini mõistma panna, vaid niimoodi on võimalik Euroopat suuremaks, olulisemaks muuta. ja nagu Michel Debar ütles, siis me peame oma töö ära tegema ka väljaspool seda ruumi kõikides institutsioonides ja organisatsioonides, äh, kus me töötame. meil tuleb rääkida nii nendega, kes teavad, kui ka ei tea midagi regionaalpoliitikast, nii et äh, rääkigem nende kõigiga ja tehkem omalt poolt kõik, et äh, ühtekuuluvuspoliitika pärast aastat kaks tuhat kolmteist toimiks kõikide kodanike huvides ja muudaks Euroopa Liidu paremaks. suur tänu teile kõigile suur tänu kannatlikkuse eest, et te siia jäite, suur tänu kõikidele äh, peaesinejatele ja suur tänu Mark äh, Rochessonile, kes lausa sundis inimesi äh, rääkima. tänan, kes te kõik siia tulite ja soovin teile ilusaid avatud ustepäevi Brüsselis you should have said it.